non arriva il ministro Kunders. minister Kunders saabub. <laughs> Sì, buonasera. Allora la niisiis, jätkame päevakorraga Ehm, päevakirjas seisab, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident teeb avalduse olukorra kohta Bangladeshis. nii et anname kohe sõna asepresidendi esindajale, härra Bert Kundersile, palun palun, härra minister. kõnelejal ei ole mikrofoni. Yeah, well, you have to tell me this. I, I don't know this. Te peate õpetama mind seda kasutama niisiis, Euroopa Liit ja Bangladesh on pikaajalised partnerid. meie suhted on toonud tulemusi, mis on olnud kasulikud mõlemale poolele, eriti kaubanduse vallas, investeeringute ja arengu vallas. Euroopa Liit on Bangladeshi ekspordi kõige tähtsam äh, adressaat ja suured investeeringud on Euroopa Liidul tehtud Bangladeshi, arenguabi on andnud panuse Bangladeshi majanduse kasvule ning saavutustele, vähenenud on vaesus ja ollakse teel saavutama aastatuhande arengu eesmärke Euroopa Liit ja Bangladesh üheskoos äh, seisavad nüüd vastu uutele väljakutsetele Te teate, et väga tähtis teema on tekstiilitööstus, meil on jätkusuutlikkuse pakt, mis seal rõivatööstuses olevad puudused peab kõrvaldama ja selles kontekstis esimene dialoog ka rände haldamise vallas toimus viiendal aprillil kaks tuhat kuusteist Takas. kõige tähtsam poliitiline eesmärk Bangladeshis, eesmärgiks on kaks tuhat kakskümmend üks saada keskmise sissetulekuga riigiks ja äh, esimene prioriteet on riigil oma inimesed vaesusest välja tuua, aga see on väga auahne eesmärk ja see tähendab, et kõik kodanikud peavad olema meelekindlad ja kaasatud selle eesmärgi saavutamisse, samuti partnerid peavad seda tegema. aga murettekitav poliitiline evolutsioon Bangladeshis võib sellele protsessile saatuslikuks saada. aastal kaks tuhat neliteist toimusid vastuolulised valimised, boikoteerisid seda opositsioonijõud ja rahvusvaheline üldsus kritiseeris neid valimisi ja paraku pärast seda on olukord üha hullemaks läinud selles riigis. resolutsioonid Bangladeshi kohta, mis parlament võttis vastu viimasel kahel aastal, eh, hõlmasid kahe tuhande neljateist aasta valimisi, inimõiguste rikkumisi ning sõnavabaduse piiramist Federica Mogherini, välispoliitika kõrge esindaja, eh, samuti Euroopa Liidu delegatsioonide juhid on võt-, teinud avaldusi eh, surmanuhtluse kohta ja brutaalsete mõrvade kohta, viimane toimus eile. ohvriteks on opositsiooniliidrid ja aktivistid. see on kõik väga murettekitav, resolutsioonid viimasel kahel aastal võtavad hästi kokku selle ühise mure, mis Euroopa Liidul on Mm, poliitiliste arengute pärast Bangladeshis. meie arvates on tähtis see, et eh, poliitiline sotsiaalne konsensus eh, kujuneks välja Bangladeshis ja tugineks eh, sellele, et inimõigused ja põhiõigused täielikult taastataks, õigusriigi põhimõtted jalule seataks ja et sallivus jälle eksisteeriks ühiskonnas ja toimuks avalik poliitiline mõttevahetus. sõnavabadus on ju põhiline inimõigus ja vajab austamist. väga tähtis on kaitsta kõigi kodanike ohutust ja turvalisust. kohutavad mõrvad ja rünnakud inimeste vastu peavad lõppema ning tuleb uurida neid mõrvasid ja vastutavad isikud tuleb kohtu alla anda. Bangladeshi valitsus ja demokraatlikud poliitilised parteid üheskoos peavad hakkama pidama tõelist dialoogi riigi poliitilise ja majandusliku arengu üle. Euroopa Liidul on vaja Bangladeshi, kus peamised inimõigused ja väärtused on austatud sotsiaalõigused, majandusõigused vajavad samuti kaitsmist ja institutsioonid peavad järgima õigusriigi põhimõtteid ning kaitsma kõigi kodanike eh, puutumatust ja elu. Need on prioriteedid. sõnavabadust tuleb edendada. Bangladeshi valitsus mm, etendab selles protsessis peamist rolli me jälgime väga tähelepanelikult olukorda Bangladeshis ja oma regulaarses dialoogis Bangladeshi valitsusega käsitleme neid probleeme ning loodame siin ka Euroopa Parlamendi saadikute toetusele. Apriamo... suur tänu, minister Kunders. ja nüüd algab meil arutelu ja kõigepealt fraktsioonide esindajad, härra Breda Rahvapartei fraktsioonist esimesena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 erinevate religioossete äh, vähemuste suhtes, kristlaste, sufide, buda munkade suhtes rakendati karmi vägivalda, aga ka nende poolt, kes toetavad äh, religioosset mitmekesisust ja riigi lahutamisest kirikust. Äh, pidusetakse taga neid, kes võitlevad äh, Eh, kodanike õiguste ja usuvabaduse eest. seetõttu ma kutsun Bangladeshi ametivõime üles lõpetada mõrvad ja kuriteod ja öö, eh, jõuda jälile sellele, kes nende eest vastutasid ja neid ka karistada. loomulikult on nüüd juba praegu näidatud, et nad, eh, eh, nende, nad suhtuvad täiesti sallimatult nendesse mõrvalainetesse, aga mõned on juba ka avastatud, aga ma leian, et kõik mõrvad tuleb eh, kõikide mõrvade sooritajad tuleb selgeks teha pärast viimaseid valimisi, mida opositsioon boikoteeris, on meil suur probleem, meil oli seni eh, seal eh, valimiste eh, jälgimise missioon ja tegelikult nüüd see opositsiooni kõrvalejäämine on põhjustanud riigis väga palju poliitilisi pingeid. kõik on loomulikult ju teadlikud, et meie jaoks on Bangladesh olulise majandusliku tähtsusega partner ja seetõttu peame me oma tagapartneritele eh, partneritelt nõudma poliitilise kliima olulise parandamist. ma tänan, härra Breda, nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Kill. ma tänan, minister kümme eh, ilmalikku aktivisti on tapetud eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses. Daesh ja Al-Qaeda on olnud eh, süüdlased. samas Bangladeshi valitsus ignoreerib nende kohas olekut oma riigis ja ei kaitse oma kodanikke, hoopis ründab seksuaalvähemusi ja tulemuseks on ekstremismi ja vägivalla kasv. ei saa lubada, et Bangladesh äh, langeb vägivallaküüsi. meil on vaja luua projekte, mis astuvad vastu ekstremismile ja vägivallale ja meil on vaja kanda, kinnitada nende projektidega ja ära hoida, et Bangladeshis saab terrorismi kants kõik osapooled, valitsus ja opositsioon peavad vastutama eh, kuriteod, mis on toime pandud täna ja aastal tuhat üheksasada seitsekümmend kaks. Eh, nende eest tuleb vastutusele võtta ja kutsun üles kõrged esindajad ÜRO-s eh, juhi rolli võtma ja tuua vastutavad isikud kohtu ette ja on vaja eh, rahvusvahelise järelevalve justiitsmehhanismi, et õiglus võidutseks. härra Tän-, Bangladesh on ähm, Kagu-Aasia demokraatia ilmalik riik eh, ja ähm, ta tunnistab neid väärtusi, naiste õigusi, inimõigusi, mida me siin kalliks peame, aga praegu on need väärtused ohtu sattunud ja põhjuseks on mitte valitsus, vaid islamistlikud jõud. tuhat üheksasada seitsekümmend üks nende organisatsioon keelustati Bangladeshis, aga paraku ideoloogilised kampaania ja terroristlikud aktid jätkuvad sellele vaatamata ja neil on seitsmekümne üheksandast aastast ka seosed ekstremistide ja islamistlike jõududega mujal. täna hindu äh, preestri keha leiti. Äh, ta on üks nendest, kes on mõrvatud, äh, teadlased, ilmalikud blogipidajad, ajakirjanikud mm, budistid, kristlased. Bangladesh on üks kõige vaesemaid riike maailmas ja nad ei saa luua hästi välja õpetatud julgeolekutalitusi, nagu meil siin on. meie võitleme siin omad ekstremistidega, aga me peame toetama ka Bangladeshi valitsust rohkem. ei piisa ainult kriitikast ja hukkamõistmisest. suur aitäh ja palun kolleeg Šake kolm minutit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud minister, lugupeetud kolleegid. ma tahaksin täna rääkida äärmuslikust vägivallast, mis on suunatud inimõiguste aktivistide, blogijate, ajakirjanike ja usuvähemuste vastu. liiga palju täiesti süütuid ohvreid on juba surnud ja seda debatti oleksime pidanud pidama juba ammu. mitmed et äh, vägivaldsed intsidendid on aset leidnud ja neid äh, leidub äh, ka edaspidi. täna näiteks ähm, tapeti hindu preester. me peame kaitsma ohvreid ja nende lähedasi ning avaldame ühtlasi ohvri kaastunnet äh,, ohvri lähedastele kaastunnet. ma arvan, et me peaksime rääkima liberaalsema häälega kuivõrd sihikule võetakse just need, kes on liberaalid ja ka need, kes on julgemad valitsus ei ole neid kohutavaid veresaunu piisavalt ähm, käsile võtnud, sest neid küll mõistetakse hukka ja terroristidega püütakse võidelda, kuid siiski ei ole tehtud piisavalt, et inimesi kaitsta. samuti samuti ei ole äh, piisav see, et valitsusväed lihtsalt äh, tapavad neid, keda kahtlustatakse, selle asemel tuleks kahtlusalused võtta vastutusele ning anda kohtu alla. kui me mõtleme sellele, kui palju inimesi on aastast kaks tuhat kolmteist tapnud äh, islamistlikud sõdurid, siis on ausalt öelda pettumust valmistav, et Euroopa liidrid ei ole suutnud teha midagi enamat ning et me ei ole rääkinud piisavalt valju häälega. Te rääkisite väga õigesti sellest, et meil on meil on väga head kaubandussuhted ja et me võiksime just seda hooba ära kasutada. tõesti, seda me võiksime teha ja võiksime ka julgemalt abi pakkuda võitluses terrorismiga, kuid peaksime seda tegema sobivalt seetõttu tahaksin teie käest küsida, lugupeetud minister, miks me ei ole varem selliseid avaldusi kuulnud või miks neid ei ole olnud rohkem või kas te võiksite meile öelda, mida konkreetselt e-, Euroopa liidrid äh, ning äh, proua Mogherini on teinud selleks, et Bangladeshi võimudeni jõuda? millised on reaalsed tagajärjed, kui meil ei õnnestu adekvaatselt äh, reageerida neile täiesti jälestusväärsetele mõrvadele? ja mida Euroopa delegatsioon teeb, mida teevad Euroopa Liidu liikmesriikide delegatsioonid Bangladeshis? proua Sanchez Calentei, palun. aitäh, härra juhataja. härra minister, pärast Rama Plassoni tragöödiat ja pärast seda, kui proua Ashton palus, eh, et et e, Euroopa ettevõtted järgiksid seal paremini keskkonnanõudeid ja ohutusnõudeid, sest see on ju nende ettevõtete sotsiaalne vastutus, tuhanded töötajad ühes ettevõttes, kes kujutavad endast Euroopa ettevõtete ahelat ja on nende allüksused ja sealsetes tingimustes on erakordselt raske e, nendel inimestel töötada, me laseme endale põhimõtteliselt ise jalga kui me ei jälgi ja järgi äh, seda, et meie ettevõtted järgiksid seal sotsiaalseid äh, nõudusid, meil on vaja tõesti kohustuslikku mehhanismi selleks, et ettevõtted äh, oma kohustusi täidaksid, meil peab olema mehhanismi, mis nii haldus- kui karistusõiguslikult annaks võimaluse niisugused ettevõtted vastutusele võtta. meil on vaja äh, Äh, tingimata astuda äh, konkreetseid samme ja me ei, ei saa lihtsalt pealt vaadata. proua Lambert, palun. suur tänu, lugupeetud president. ma tahaksin öelda, et ma räägin äh, Lõuna Aasia riikide delegatsiooni esindajana ning see delegatsioon tegeleb ka Bangladeshi küsimustega. Bangladesh on väga uhke selle üle, et nad suudavad ühiselt äh, funktsioneerida, kuigi erinevaid uskusid ja erinevaid kogukondi on väga palju. probleemid on eskaleerunud viimasel ajal ning äh, seda just äh, nende isikute tõttu, kes väidavad, et nad on islamisõdalased või Al-Qaedast. Need isikud on šokeerivalt rünnanud näiteks geiaktiviste, ja ühte tuntud näitlejat, kes on terrorismiga võitleva politseiniku abikaasa. seetõttu on viimane aeg saata välja väga tugev signaal valitsusele, öelda, et ühiskond ei peaks olema lõhestatud. ja ma arvan, et varsti annavad sellise avalduse ka sada tuhat kirikutegelast, ja see avaldatakse kaheksateistkümnendal juunil, seal mõistetakse hukka igasugune vägivald. loomulikult on väga oluline tugev kodanikuühiskond ning rohujuure tasandil alanud vastuseis on kõige kasulikum, kuid praegu ütleb valitsus, et just nimelt see rohujuure tasand ongi probleemiks. me peame kaitsma inimõiguste aktiviste, inimõiguste organisatsioone ning ka pressivabadust, sest äh, liiga paljud ajakirjanikud on Bangladeshis vangistatud. meil on vaja ka tõhusamat politseitööd ning põhusamat, tõhusamat kohtusüsteemi, mille abil inimesed mõistaksid, et õigus tõesti kaitseb neid nagu teised on juba öelnud, on Bangladeshis praegu vägagi murettekitav olukord ning seetõttu me peame toetama valitsuse jõupingutusi selle olukorra lahendamisel, kuid tagama, et valitsus käituks nii, nagu on Bangladeshi enamuse huvides, aitäh! palun kolleeg Castaldo, minut. aitäh! me teeme, et Bangladeshis on murettekitav olukord miks me seda niimoodi iseloomustame, see on riik, mida eh, iseloomustab üldjuhul sallivus, moslemi en-, eh, elanikkonna enamus ja nii edasi, kuidas selline olukord on tekkinud, seda olukorra põhjust juuri tuleb otsida Bangladeshi elanikkonna vaesuses. Euroopa ettevõtted eh, röövivad Bangladeshi, muuhulgas Bangladeshi tekstiilitööstust loomulikult äh, erinevad ekstremistlikud grupid nagu Daesh äh, kasutavad kujunenud olukorda häda ja on muutunud siin riigis väga aktiivseks. varasemalt oldi selles suhtes immuunsed, aga praegu toob see endaga kaasa elanikkonna radikaliseerumise me peame tõepoolest tegema seda, et politsei, justiitsorganid ja ka üldine demokraatia areng, muuhulgas ajakirjandusvabadus, oleksid senisest enam järjepidevalt tagatud. majanduspoliitiline stabiilsus Bangladeshis on see eeldus, mis aitab vältida selle riigi radikaliseerumist, me peame tegutsema sidus, sidusalt, muuhulgas meie kontsernide suhtes, palun nüüd kolleeg Ruas ja härra juhataja Te teate, et enam kui üks tuhat ükssada inimest hukkusid eh, ja üle tuhande said vigastada. see, eh, et ettevõtte näol oli eh, Bangladeshi suuruselt teise tekstiilitootjaga ja see juhtis ka tegelikult Euroopa Liidu tähelepanu sellele, et Euroopa ettevõtete kasuks töötavad bangladeshlased töötavad ettevõtetes, Eh, mille tehniline seisukord on kõrvulukustavalt halb. leidis tagasi, aset kolm aastat tagasi, eh, eh, aga kõiki kohustusi selles osas pole Euroopa Liit täitnud, mida ta endale toona võttis. Bangladeshi valitsus omalt poolt on aga püüdnud seda kõike teha. me peame tõepoolest tagama selle, et rahvusvahelise tööorganisatsiooni resolu-, dokument ja tema otsus muuhulgas number kaheksakümmend seitse oleks ikka Bangladeshis täidetud, ma loodan, et see pakt, mis on sõlmitud rahvusvaheliste organisee-, organi-, organisatsioonide, ettevõtetega Euroopa Liidu ja Bangladeshi ettevõtete vahel aitavad parandada Bangladeshi töövõtjate töötingimusi, aitäh! ja järgmisena kolleeg Vairholtser situatsioon Bangladeshis on äärmiselt murettekitav. kodusõja ohtu ei saa enam välistada, on tegemist kahe vastasleeriga, kes ei ole suutnud leida lepitust viimaste aastate vältel. see toob kaasa endale ka demokraatlike institutsioonide halvatuse ja terroristid kasutavad seda olukorda ära sellistes oludes on inimõiguste tegevus selles riigis vältimatult vajalik, kuid nende tegevust pidevalt regulaarselt piiratakse ja inimesse äh, ähvardatakse. inimõiguste võitlejaid äh, ähvardab ka nende eksisteerimise oht. Äh, on teada, et seal on inimõiguse aktiviste hakitud matšeetaga tükkideks ja nii edasi praegu veel on võimalik, et sellest eh, nõiaringist eh, ennast välja murda. Euroopa võib seejuures mängida väga tähtsat rolli. Euroopa peaks tõepoolest püüdma kodusõda Bangladeshis vältida. suur aitäh ja nüüd kolleeg Temesmaaker, palun. aitäh, härra juhataja, härra minister, head tingimused on olemas just silmas pidades keskklassi eh, teket Bangladeshis, kuid praegune olukord seal on murettekitav. loomulikult on murettekitav ka see, kuidas suhtutakse ja käitut-, käiakse ringi ajakirjanikega, kes on demokraatia eh, lipukandjaks. väga keeruline on ka eh, tagada erinevate konfessioonide omavaheline rahumeelne Eh, koostöö, me igatahes saame me astuda aga samme selleks, et vältida religioosset fanatismi ja kui me seda ei tee, siis see võib eh, omada saatuslikke tagajärgi. Euroopa Liit on Bangladeshi suurim kaubanduspartner, eeskätt teg-, toome me Bangladeshis sisse erinevaid tekstiilitooteid ja me peame tõepoolest tegema midagi, et tekstiilitööstus saaks ka edaspidi äh, areneda pärast äh, Äh, väga äh, suuremahulist õnnetust tekstiilitööstuse ettevõttes on väga oluline tagada demograafilist ja sotsiaalset stabiilsust Bangladeshis. järgmisena härra Mann, mina kui Lõuna-Aasia riikide delegatsiooni liigu, liiga äh, li,, delegatsiooni liige leian, et meil on vaja tingimata tagada erinevate vastasleeri kuuluvate jõudude vastasseis. lisaks sellele, äh, lisandub sellele brutaalsete fanaatikute tegevus, äärmiselt julm käitumine nende suhtes, samuti väga julm käit-, ringikäimine välismaalaste, välismaalastega. ja praeguseks on tegemist olukorraga, et pidevalt ka valitsus ei suuda vastu võtta ainuõigeid poliitilisi otsuseid. õigusriiklus Bangladeshis nagu ka ajakirjandusvabadus on hädaohus andke endama aru sellest, et meil on vaja teha kõik selleks, et erinevad poliitilised jõud tuleksid taas kord kokku Bangladeshis ühe laua taha ja arutaksid riigis kujunenud olukorda. aitäh ja nüüd kolleeg Arena. suur tänu, lugupeetud president, me peame mõtlema sellele, kuidas neid relvakonflikte vähendada valitsus vastutab selle eest, et austatakse inimõigusi, aga meie vastutame ju samuti selle eest, et meie Euroopa ettevõtted, mis äh, töötavad Bangladeshis või kasutavad Bangladeshi inimesi, samuti austaksid inimõigusi ning selle riigi õigust. me kõik tunneme mm, õudust, kui juhtuvad õnnetused või äh, toimuvad mõrvad, aga tegelikult on meie käed lühikesed, ei nõukogu, ei komisjon ega parlament ei saa mitte kuidagi tagada seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid ise austaksid inimõigusi tegutsedes Bangladeshis meil on vaja vastu võtta mingisugused õigusaktid, mis ettevõtteid selleks kohustaksid, sest tegelikult ei ole meil muidu võimalik äh, ise vastutada. ma ei räägi siin poliitilisest kuritegevusest, see on muidugi oluline, ma räägin täna hoopis majanduslikust kuritegevusest ning sellest, et siin meil on võimalik midagi otsustada. aitäh ja nüüd härra Pelder, üks minut. aitäh, härra esimees härra minister jah, kui me räägime erinevatest usuvähemustest Bangladeshis eh, ja kui me ise elaksime seal vähe, usuvähemuse esindajana, siis me peaksime kartma oma elu pärast, sellepärast et eh, islamistlikud mõrvarid laiendavad oma tegevust. usuvabadus, mis tegelikult on seadusjärgselt garanteeritud, seda lihtsalt ei ole võimalik äh, praktikas kasutada. kristlased tohivad ametlikult käia kirikutes ja järgida oma usutunnistust, aga eh, usuvähemuste õigustest ei peeta kinni, samuti kui me räägime massiteabevahenditest, siis eh, massiteabevahendid sageli ka kritiseerivad kristlasi, tegemist on sellega, et salafistid ja terroriorganisatsioonid nagu IS ja Al-Qaeda on muutunud Bangladeshis väga aktiivseks möödunud aastal eh, finantseerisime me Bangladeshi kaheksasaja tuhande euroga, mida me, me siiski tegime selleks, et tugevdada sealset VKE-sid ja sealset majanduslikke struktuure, härra Kukan, palun lugupeetud kolleegid, mulle valmistab väga suurt muret see enneolematu vägivald, mida pannakse toime etniliste ja usuliste ähm, vähemuste inimõiguste aktivistide, ajakirjanike ning ka blogijate vastu. see kõik toimub Bangladeshis. mulle tundub, et äh, traagilistele uudistele ei tulegi lõppu. Need brutaalsed rünnakud on äh, suunatud mitte ainult nende vastu, kes ei poolda peavoolu ideid, vaid on suunatud ka igasuguse sõnavabaduse summutamiseks. seetõttu tuleb meil Bangladeshi valitsusele südamele panna, et nad neid kuritegusid uuriksid. kodanikud peavad saama olla kindlad, et nende õigusi austatakse ja õigusriigi põhimõtet ei rikuta. muidu antakse radikaalidele lihtsalt õigus teha, mida nad tahavad see on Bangladeshile väga ohtlik ja võib kaasa tuua kogu Kagu-Aasia piirkonnale väga raskeid tagajärgi. aitäh, proua Gomes, üks minut. Saharovi auhinna võitja aastal tuhat üheksasada üheksakümmend neli rääkis sellest, et ähm, Bangladeshis toimub vägivald, mis on vastuvõetamatu, seejärel hakati teda äh, ähvardama surmaga ja ta ei saa Bangladeshi naasta. Bangladeshis ähvardatakse erinevaid vähemusi, seksuaalseid vähemusi, usulisi vähemusi, inimõiguste aktiviste, blogijaid ja ka lihtsalt välismaalasi. inimesed äh, surevad sel ajal, kui politsei püüab süüdlasi vastutusele võtta. toimub äh, ka teisi kuritegusid näiteks julgeolekujõud äh, käituvad äh, ise inimestega vägivaldsel moel. pärast Rana Plaza katastroofi ei ole vastuvõetav, et me inimõiguste suhtes silma kinni pigistame. meil tuleb Bangladeshi võimudega tõsiselt rääkida, neile öelda, et nad äh, ei saa reaalsusest aru, kui nad väidavad, et ISIS ja Al-Qaeda Bangladeshis ei tegutse tegutsevad. aitäh ja nüüd härra Bashir. aga me peame siiski istungi kaheks minutiks katkestama, sest meil on tehniline probleem. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego, un minuto. härra Bashir, üks minut. onorevole Bashir äh.... lugupeetud Bashir. lugupeetud minister, Bangladeshi ühiskonna jaoks meenutasid hiljutised mõrvad traagiliselt seda, et riik on ebastabiilne ja seal pannakse toime vägivallategusid. loomulikult ei või me sekkuda suveräänse riigi siseasjadesse, aga meie kohustuseks on siiski hukka mõista igasugune vägivald ning samas edendada poliitilist dialoogi seetõttu on Bangladeshi ainuke võimalus uuesti rajale saada see, et Bangladeshi juhtivad poliitilised parteid võtavad vastutuse ja proovivad riigi sellest ummikust välja tuua. valitsev koalitsioon ei saa toime panna tegusid, mis jätkuvalt toob kaasa usalduse puudumist institutsioonide vastu ning selliseid vägivallalaineid, mida me praegugi näime. näeme, teisest küljest aga oleks ka opositsioonil mõistlik ennast distantseerida ekstremistlikest gruppidest ja rühmitustest ning selle asemel tegeleda oma riigi arendamisega. lõppude lõpuks on ainuke võimalus tagada Bangladeshile uus algus see, et korraldatakse siiski uued vali-, valimised ning et selle ajal valitseb üleminekuvalitsus. aitäh, härra Panseri, üks minut. suur aitäh! olukord Bangladeshis on selline, et äh, see näitab neid kõiki neid sümptomeid, mille kohta öeldakse, et vaat nüüd on kõik küll asjad kehvad. aktivistid näitavad meile, kui keeruline on sealne olukord ja me ei tohi põlku sellelt õnnetuselt kõrvale pöörata. Bangladeshi valitsus teeb liiga vähe. ma, ma leian, et selline olukord võib tõepoolest viia selleni, et äh, kuritegelikud elemendid äh, saavutavad enamuse ja võidu. Euroopa Liit peaks survestama Bangladeshi selleks, et Bangladeshi valitsus tegutseks otsustavamalt. me peame kasutama kõiki meie olemasolevaid instrumente selle nimel. möödunud aasta novembris rõhutas Euroopa Parlament, et teha tuleb kõik selleks, et äh, vägivallale tehtaks lõpp ja et inimõiguste aktivistide tagajõusamine lõpetataks selleks, et riigiks kehtiks õiguse kord. kolleeg Zahradil, palun. teda ei ole. no suurepärane. siis saab sõna kolleeg Jongeerius. suur aitäh, härra juhataja, suur aitäh, härra minister, ma tänan teid. ma leian, et et äh, majanduslikud sotsiaalsed õigused on osa inimõigustest ja ma tahaksin keskendudagi inimõigustel. täna õhtul on siin juba rõhutatud, et, et Rana Plaza äh, katastroofi pidime kogema, kuid sellest saadik pole eriti midagi olulist muutunud. endiselt äh, tegutsetakse seal võimalikult suurema kasu lõikamise nimel, kuid tööõigusalased sätted on siiamaani Bangladeshis rakendamata Bangladeshi tööõiguse kohaselt on tööandjal väga lihtne töövõtjaid ohjes hoida eh, või neid isegi füüsiliselt karistada. kuna eksporti töötavad tööstused ei allu tegelikult Bangladeshi tööõigusele, on, on meil veelgi keerulisem tagada töötingimustes kinnipidamise garantii ametiühingute tegevus Bangladeshis ja nüüd on meil avatud mikrofon, meil on kolm soovijat, härra Šogor, palun. teda ei ole, näed, jälle siin, palun siis härra Marias si lugupeetud president, me oleme selle debati valguses väga hästi aru saanud, et Bangladeshi olukord on plahvatusohtlik. seal rikutakse jätkuvalt inimõigusi. kristlasi kiusatakse taga, kuid mitte ainult neid kõik äh, vähemused peavad praegu taluma islami äärmuslaste rünnakuid, see puudutab ka ajakirjanikke ja blogijaid. süsteemselt äh, rikutakse ka tööõigust ja isikute õigusi, mille, äh, mida, mis neil peaks tööturul olema. samuti ei täideta ohutusstandardeid. ma arvan, et äh, see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, eriti kuna Bangladesh ekspordib Euroopa Liitu mitmeid tooteid, eriti tekstiilitooteid. ma arvan, et Euroopa Liidul on seega võimalik Bangladeshile avaldada survet, tagamaks, et inimõigusi austatakse samuti tuleb austada õigusriigi põhimõtet, läbipaistvust ja demokraatiat. aitäh, härra Kaneška, proua Kaneška, palun. suur tänu. ma tahaksin oma sõnavõtus rääkida sellest, kui ohtlikus olukorras on tekstiilitööstuse töötajad. umbes kakskümmend miljonit Bangladeshi elanikku on täiesti sõltuvad tekstiilitööstusest, nad töötavad umbes neljasajas äh, töö, neljasajas tehases. Bangladeshi töötajad saavad maailmas kõige madalamat palka üldse. Nende äh, palk ei kata ka kõige hädavajalikumat ja need töötajad töötavad suurte hargmaiste ettevõtete heaks kes äh, panevad kogu riski töötajate õlgadele. töötajad peavad töötama äärmiselt äh, ohtlikes, ohtlikes tingimustes. Nad töötavad hoonetes, mis võivad kokku variseda ma loodan, et kõrgetasemeline esindaja, kes äh, peab läbirääkimisi Bangladeshiga, rõhutab ka seda, kui oluline on ametiühingute roll selles, selleks, et see situatsioon paraneks, aitäh! suur tänu! Bangladesh paistab olevat äh, demokraatiast eemale nihkunud. Bangladeshi julgeolekuminister mm, Sheikh Hasina ilmselt äh, tahab opositsiooni partei hävitada, enne kui toimuvad järgmised valimised aastal kaks tuhat kaheksateist. loomulikult käituvad nii paljud äh, autoritaarsed ähm, jõud, kellele meeldibki keelata ära teisi poliitilisi parteisid ning äh, nad tahavad muuta seadusi, mis muidu garanteeriksid ausad valimised viimase aasta jooksul on äh, erinevaid vähemusi rünnatud viiel korral, ründajad on olnud islamisti äärmus, islamistlikud äärmuslased, kuid kedagi ei ole vastutusele võetud. selle asemel süüdistab kaitseminister Hasana äh, opositsiooniparteid BNP-d ja äh, justkui õigustab neid rünnakuid ning õigustab oma BNP vastast tegevust sellega, et ta kaitseb riiklikku julgeolekut Hiina, India ja USA pole suutnud midagi teha, Euroopa Liit peab Bangladeshi survestama selleks, et kaitsta demokraatiat, milleks on vabad ja ausad valimised, äh, poliitilise opositsiooni olemasolu õigus ning ka valitsuse vastutus selle eest, et kaitsta oma kodanikke vägivalla eest, aitäh! aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna härra minister Konders vastuseks suur tänu, lugupeetud president. lubage mul alguseks öelda seda, et ma nõustun kõigi liikmetega, kes on väljendanud oma õudust hindu preestri äh, kirvega, matšeetega tapmise puhul. samuti avaldan ka mina kaastunnet äh, tema lähedastele ja teiste ohvrite lähedastele ning leian, et äh, süüdlased tuleks võtta vastutusele ja anda kohtu alla. lubage mul paari sõnaga rääkida sellest, mida teie täna selle debati käigus olete öelnud. ma arvan, et me kõik teame, et Bangladesh on äärmiselt keeruline riik. ta on ka väga haavatav riik, kui me mõtleme keskkonnateemadele. selles mõttes on ta ilmselt kõige haavatavam riik maailmas, ta on samuti kõige tihedamalt asustatud riik maailmas ja ta on riik, millel on justkui mitu palet. ühest küljest võib öelda, et see riik on jõudnud kestlikele arengueesmärkidele lähemale. see on iseenesest imekspandav, kui me vaatame, mis toimub Bangladeshi kodanikuühiskonnaga me näeme, et on saavutatud väga suurt edu just nimelt tänu kodanikuühiskonnale ja tänu kodanikuühiskonna sidemetele valitsustele, valitsusega. Ehm, kooliteed käib peaaegu sada protsenti koolikohustuslikest eh, isikutest. üheksa aastaga on eh, lapseea suremus vähenenud nelikümmend protsenti see on iseenesest väga positiivne, kuid täna arutame me ennekõike neid väga negatiivseid arenguid, mida Bangladeshis näha võib ennekõike just äh, asjaolu, et demokraatlik ja ilmalik opositsioon on äh, paigutatud ühele pulgale kõige muuga. terroristlikud rünnakud, vähemuste ahistamine, usuliste vähemuste, eriti kristlaste ahistamine, äh, vastuhakk julgeolekujõududele, tudengite ja politseinike tapmine hindu preestri tapmine budistliku munga tapmine, ühe politseiniku abikaasa tapmine ja nii edasi, kõik need kuriteod on äärmiselt vägivaldsed ja kätkevad endas ühtlasi inimõiguste räiget rikkumist. peale selle näeme me seda, et püütakse ahendada poliitilist ruumi, maha suruda poliitilist opositsiooni, maha suruda kodanikuühiskonda. kahtlemata on kõik need teemad murettekitavad ja need on murettekitavad ka nõukogu jaoks. aga hoolimata sellest, et ähm, teile tundub teisiti, oleme me ikkagi viimastel nädalatel välja andnud päris mitu avaldust. loomulikult ainult avaldusest, ainult sõnadest ei piisa selleks, et lõpetada vägivalda või kaasa tuua õiglust nende jaoks, kes seda vajavad. me püüame käsitleda ka neid, neid põhjuseid, mis vägivallalainete taga seisavad. meil on projektid, millega lahendada seda, miks inimesed üldse saavad ekstremistideks. meil on erinevad äh, inimõiguste alased projektid ning loomulikult teeme me koostööd Bangladeshi valitsusega selleks, et äh, paremini tunnistada seda, millised riskid toob kaasa radikaliseerumine, ennekõike äh, ISISe tegevus. sellega ma ilmselt vastasin ka juba mõnedele küsimustele siin räägiti sellest, et ÜRO egiidi all peaks toimuma dialoog, see on kahtlemata väga oluline ning väga oluline on ka see, et iga liikmesriigi delegatsioon ja ja Euroopa Liidu delegatsioon panustaksid läbirääkimistesse, seda ka siis, kui toimub koostöö ASEANiga kui me räägime inimõigustest, siis peaksime me mõtlema sellele, et inimõiguste olukord tõepoolest halveneb järjest ja seda just nimelt kõige haavatavamate inimeste arvelt. ma arvan, et teie üleskutse tuleks kindlasti edasi anda, aga äh, kahjuks, kahjuks ei suuda julgeolekujõud äh, piisavalt kiiresti tegutseda. üheks äh, äärmiselt jäledaks näiteks on üheksateistaastase naissoost tudengi väli, vägistamine ja tapmine mida ei olegi suudetud lahendada ja mis on üks õudsemaid näiteid. tahaksin peatuda veel kord sellele, et olukord Bangladeshis on äärmiselt komplitseeritud. mitte muidugi ainult Bangladeshis, vaid ka teistes riikides on vaja rääkida rohkem inimõigustest ja on vaja rääkida ka sotsiaalmajanduslikest õigustest ning sellest, milline on Euroopa Liidu roll. pärast ähm, seda tööstushoone kokkuvarisemist, millele korduvalt viidati ja mis juhtus rohkem kui kolm aastat tagasi ning kus hukkus rohkem kui tuhand, tuhat inimest ning vigastada sai tuhandeid inimesi, pärast seda leppisid Bangladeshi valitsus, USA, Euroopa Liit ning ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon kokku, et tööstus peab edaspidi austama kolme nii-öelda põhisammast ma nõustun teiega, et see kokkulepe ei peaks jääma ainult paberile, vaid see tuleks kuidagi ka ellu rakendada. ka ettevõtted peaksid muutuma vastutustundlikumaks ning tagama selle, et see kokkulepe ka tegelikult äh, toimub kõigepealt siis tuleb austada töötajate õigusi, muuhulgas õigust kollektiivläbirääkimistele. siin on väga oluline roll ametiühingutele ametiühingutel, teiseks peavad hooned olema turvalised ning äh, inimestele peab olema tagatud töö, tööohutus ja töötervishoid. ka siin saab Euroopa Liit Bangladeshi valitsust aidata. peale selle on vaja vastutustundlikku ärieetikat meil on olemas valmis riiete programmi jaoks eriline abiandjate fond, kus on nüüd äh, kokku kakssada miljonit dollarit, nii et tegemist ei ole sugugi mitte väikese rahaga. sellesse fondi panustavad väga mitmed suured organisatsioonid. me tunnustame seda, mida Bangladesh on juba teinud, aga nagu siin õigesti öeldi, peab Bangladeshi valitsus tegema rohkem, ennekõike selleks, et ametiühingud saaksid tegelikult toimida, et inimesed saaksid sinna ka kuuluda ning et tagada, et õiguslik raamistik kehtib ka siis, kui kõne alla tuleb see, millised on Bangladeshi ekspordivõimalused, kui nad võimaldavad inimestele rohkem kollektiivseid läbirääkimisi, ametiühingutesse kuulumist ja nii edasi. seega selleks, et neid sotsiaalmajanduslikke õigusi tagada, oleme me pidanud läbirääkimisi Bangladeshi valitsusega, me me oleme neile öelnud, et äh, me tunneme rõõmu nende edusammude üle, aga tunneme muret äh, sellepärast, et nende poliitiline ruum justkui aheneb, et töötajate õigusi piisavalt ei kaitsta. ma leian, et äh, vastutavaks on siin kõik, kes on Bangladeshiga seotud, ennekõike loomulikult Bangladeshi valitsus, aga ka kõik teised. valitsus partei ja opositsiooniparteid peaksid olema vastutustundlikumad, äh, tagamaks terrorismilaine lõppemist. ka meil on oma vastutus, sellepärast et me anname Bangladeshile arenguabi. me peame tagama, et meie programmid on asjakohased ja ajakohastatud, et need vastavad Bangladeshi praegustele arengutele ja praegusele vajadusele. küsiti ka sanktsioonide kohta, mulle ei meeldi väga sanktsioonid, ma ei arva, et Bangladeshi peaks praegu sanktsioneerima ja tegelikult otsustab selliseid küsimusi ju ülemkogu. ma arvan, et me võime siin rääkida kolmest peamisest põhiliinist. terrorismi küsimus, inimõigused ja poliitiline dialoog nendes kriitilistes küsimustes, mida me just arutasime ning kompaktne lähenemisviis ma arvan, et nendele kolmele sambale tuginemine oleks parem kui kaubanduslike suhete täielik katkestamine või läbirääkimiste täielik katkestamine. see kindlasti ei aita Bangladeshi julgeolekuolukorrale või inimeste õigustele mitte kuidagi kaasa, aitäh! suur tänu, minister Punders. Te jääte ka siia